Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. <laughs> ja selle aja te võite endale võtta. mul on lihtsalt hea meel, mul on lihtsalt hea meel, et see kõik läbi on. aitäh kõigi nende küsimuste eest äh, ja äh, aitäh võimaluse eest äh, oma vaateid tutvustada, ilmselt olete kuulnud, et ma kõnnin sütel ning äh, oli paar korda, kus mulle tundus, et ma lähen põlema, aga seda ei juhtunud. ja kui see oleks juhtunud, võib-olla hindaksite mind teistmoodi aga äh, mul on tõesti äh, hea meel, et ma saan veel kord öelda, et need neli äh, päeva panid mind tõesti kirglikult suhtuma transporti ja ma näen tõesti eh, nii palju uusi võimalusi, millega me saame tegeleda ja kuidas me saame edasi liikuda eh,. tegemist on sektoriga, mis eh, tagab innovatsiooni, ühendused ja elukvaliteedi ja ma saan aru, et äh, see sektor saab mängida kaasaegses Euroopas väga olulist rolli. on väga, see sektor on oluline selleks, et äh, ettevõtted saaksid edeneda, et inimesed saaksid reisida ja liikuda ja me võime öelda, et, et kui transport jääb seisma, jääb kõik seisma. ning äh, jah, transport, see on suur kohustus, aga see on ka põnev. ning me soovime, et äh, transport oleks äh, tõesti äh, kvaliteetne, et ühendused oleks korralikud, et transport oleks usaldusväärne ning ühtne Euroopa transpordiruum tuleb lõplikult välja kujundada. niimoodi saab transport anda oma panuse Euroopa majanduse taastumisse, Euroopa ühtsesse turru ning selle eesmärgi nimel töötamine on äh, minu esimene prioriteet, äh, nagu see on kirjas ka äh, härra Junckeri poliitilistes suunistes. ma olen teadlik sellest, kuivõrd oluline on transpordi roll Euroopa konkurentsivõime suurendamisel ja sellele, et Euroopa ettevõtted oleksid maailmas liidripositsioonil. selleks, et selle väljakutsega toime tulla, peame me investeerima ja uuendama, need on kaks olulist asja, millest me kõik peame teadlikud olema, et mina olen sotsiaalselt meelestatud inimene, loomulikult äh, toetan ma ka samm-sammulist liberaliseerimist, sellist liberaliseerimist, mis viib konkurentsivõimeni, aga me peame hoolitsema selle eest, et samal ajal äh, kõik see, mida me teeme, äh, toob kasu inimestele ja parandab meie elukvaliteeti. minu jaoks on see kõige olulisem. niisiis ma olen valmis andma konkreetseid vastuseid Eh, selleks, et meil oleks usaldusväärne, taskukohane ja kvaliteetne transporditeenus, mida osutatakse eh, ohutus, turvalise, ohutul, turvalisel ja keskkonnasõbralikul viisil. lugupeetud saadikud, ma saan teile lubada, et iga algatus, millega ma välja tulen, eh, on põhjendatav selle läbi, millist hüve ta annab Euroopa elukvaliteedile. kui mind ametisse nimetatakse Euroopa järgmiseks transpordivolinikuks, Eh, ma võin teile lubada oma energiat, oma uuendusvaimu, oma valmisolekut eh, teha teiega tihedat ja avatud koostööd. ja eriti tahaksin teha sellist koostööd teiega siin komisjonis. Eh, ma usun, et mis tahes probleemid, mis meil inimestel on, saame me ka lahendada. kui me lihtsalt maha istume ja ühiselt selle nimel töötame ja seetõttu usun ma, et, et ühiselt saame panna transpordi jällegi Euroopa poliitilise tegevuskava äh, tippu äh, ühiselt saame muuta transpordi majanduse selgrooks, äh, mida kaasaegne ühiskond vajab ja väärib ning üksnes koos saame me kujundada Euroopa transpordi tulevikku järgmise viie aasta jooksul ja ka edaspidi. aitäh tähelepanu eest! Also nach diesen letzten niisiis äh, pärast äh, komisjoni volinikukandidaadi äh, lõppsõnu on lõppenud ka meie tänane kuulamine, ma tänan kõiki parlamendisaadikuid, kes esitasid sisukad küsimused transpordi valdkonna kohta, ma tänan ka proua Tultsi vastuste ja seisukohtade eest, ma kujutan ette, et see ei olnud lihtne, aga nüüd see on läbi ma juhin koordinaatorite ja aseesimeeste tähelepanu sellele, et volinikukandidaadi vastustele hinnangu andmine algab homme kaheksa kolmkümmend ruumis VIC kakssada ja see koosolek äh, on äh, konfidentsiaalne lõpetuseks ma tänan ka tõlke suurepärase töö ja kannatlikkuse eest äh, siin õhtusel koosolekul, aga täna me ei läinud üle aja, vaid lõpetasime lausa kuus minutit varem. siiski suur tänu kõigile, äh, head õhtusööki ja koosolek on lõppenud.